kriisi mõju Euroopa Liidu transpordisektorile. ma palun, eh, et komisjon nüüd sõna võtaks. palun, proua volinik, sõna on teil. ma tänan. härra president, lugupeetud saadikud, ma tervitan seda võimalust pöörduda teie poole eh, ja käsitleda teemat sisserändekriisi mõju Euroopa Liidu transpordisektorile. nagu te kõik teate, eh, tegemist on pagulaste pretsedenditu sissevooluga ja seetõttu mitmed liikmesriigid on kehtestanud taas kontrolli oma sisepiiridel. ehkki tegemist on ajutise nähtusega, takistab see Schengeni toimimist. Eh, praegused julgeolekukontrollid äh, toimuvad ka transpordivahenditele mere, maapiiridel. transpordisektor on eriti tundlik. sisepiiri kontrollide taaskehtestamine alaliselt ja ulatuslikumalt mitte ainult ei paneks ohtu Schengeni piirkonna inimeste liikumise, vaid ka seaks ohtu öö, kaubavahetuse kiiruse Euroopa Liidu sees. aga praegu kaks tuhat kaheksasada miljardit eurot on selle kaubavahetuse väärtus ja tuhat seitsesada tonni mahuliselt. jah, komisjon on analüüsinud seda, mida tähendab sisepiiridel kontrolli taastamine ja see tähendab seda, et ooteajad on nüüd piiridel suurenenud ja terminalides suurenenud ja see mõjutab nii kaubavahetust kui ka reisijad. pikemas perspektiivis vähenevad kaubavood ja reisijate vood ja see kahjustab meie majandust. dokumentide kontroll paneb täiendavad kulutused Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvetele, see on vaja uusi seadmeid, ja maanteetransport kannatab era-, eriti, sest aeg on väga tähtis kauba kohale toimetamisel. ja VKE-d, kes on maanteetranspordi selgroog, kannatavad kõige rohkem. jah, väga paljud ju tegutsevad väga väikese kasumimarginaaliga ja kui nüüd kulud neile kasvavad, siis need kulud kantakse edasi lõpptarbijale või lausa satuvad äh, ohtu transpordifirmad, nende eksistents. hinnangud näitavad, et täielikult piirikontrollide taastamine ja liikumise jälgimine Schengeni piirkonnas äh, tekitaks kohe kulutused otseselt Euroopa Liidu majandusele eh, summas viis kuni kaheksateist miljardit eurot aastas. ja kaugemad, eh, kaudsemad mõjud on rasked arvudes väljendada, aga tõendid eh, näitavad, et sisepiiril kontrollide taaskehtestamine mõjutab oluliselt negatiivselt kogu Euroopa Liidu majandust ja e, Euroopa Liidu sisene kaubandus hakkab kahanema, sest sellega seonduvad kulud hakkavad kasvama ja see mõjutab e, eriti neid liikmesriike, kes sõltuvad väga Euroopa Liidu sisesest kaubandusest. üks koma seitse miljardit kodanikku, kes, miljonit kodanikku, kes piiriüleselt töötavad, e, Slovakkia, Eesti, Ungari, Belgia, need riigid on ju riigid, kus piiriülene kulgemine tööeesmärkidel on väga tähtis ja seega ka tööturu toimimine saab pärsitud. lugupeetud saadikud, mina arvan, et eh, need esimesed hinnangud näitavad, eh, kuivõrd tõsised tagajärjed on eh, vaba liikumise piiramisel ja kuivõrd tähtis on vaba liikumine ilma sisepiiridel toimuva kontrollita, sest see on väga tähtis Euroopa Liidu majandusarengule ning transpordisektori toimimisele. ja sellepärast piiride sulgemine liikmesriikide vahel peaks olema vaid ajutine meede ja kontrollimeetmed tuleb võimalikult peatselt kaotada. komisjon on teinud, on koostanud oma teatise neljandal märtsil tagasi piirikontrollideta Euroopa juurde eh, on selle teema ja me tahame, et aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks nii ka sünniks. mida kauem sisepiiridel kontrollid säilivad, seda raskem ja kulukam on taastada eh, soodus eh, ärikeskkond Schengeni piirkonnas ettevõtjad nad kohanevad uue reaalsusega ja kui nad nüüd naasevad tavapärase eh, olukorra juurde, eh, siis ka see võib tekitada probleeme, nii et töötagem selle nimel, et peatselt naaseks normaalne Schengeni režiim ja seda aasta lõpuks. nii et eh, nüüd ma ootan, mida teie arvate sellest teemast tahaksin kuulda selle kohta ja mõtleme, kuidas me meie ühtset siseturgu paremini koos saame kaitsta. ma tänan, proua volinik. ja nüüd saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad ja kõigepealt Rahvapartei nimel Stanislav Boltšak, palun. kaks minutit. suur tänu mu daamid ja härrad, alguses tahaks kohe öelda, et rändekriis on midagi, mis on ühine probleem meile kõigile, tohutu suur probleem kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ja vale oleks arvata, et mõned liikmesriigid saavad pääseda sellest kriisist. see oleks suur-suur viga nii arvata ja ma arvan, et kõik, mida tehakse, mõjutab meid kõiki. jah, väga huvipakkuv oli kuulda, mida volinik ütles, need arvud, eh, mida te üt-, tõite, tõesti tuginevad sõltumatutele uuringutele ja on tõesti kibe, et mõnede poliitiliste fraktsioonide esindajad ei ole kohal täna siin. kui nemad nõuavad ühelt poolt, et meie piirid oleksid kinni, siis nad peaksid ka ära kuulama need arvud ja kuulama ära kõik, mida volinikul on öelda ning see ju tugineb sõltumatutele uuringutele, mis me kuulsime mis juhtub siis, kui Schengeni piiride sulgemine kestab. jah, me anname sellega käest ühe kõige suurema plussi Euroopa Liidus, nimelt vaba liikumine ja äh, see oli tohutu suur ettevõtmine luua see piirideta piirkond, kus inimesed, teenused, kapital saavad vabalt liikuda. ja Schengeni piirkond on üks kõige suuremaid eelised meie kodanike jaoks ja meie kodanikud kasutavad seda hästi ära edenemiseks. tegemist on ka väga tähtsa asjaga meie ettevõtjatel, aga paraku nüüd äh, rändekriis on meil lahendamata ja Schengeni süsteem on ohtu sattunud ja ka transpordisektor jah, piirikontrollid, piirangud piiridel mõjutab negatiivselt nii raudtee kui ka maanteetransporti, kaubavahetust ja sellepärast on meie jaoks prioriteetne tegeleda kõigi nende teemadega ja meie eesmärgiks peab olema eh, likvideerida need puudused, mis meil on välispiiridel ning hoida Schengeni süsteem funktsioneerivana. sest kui me seda ei suuda, siis on kahju tohutu, nii nagu volinik täiesti õigustatult ütles. suur tänu, härra Boltšak ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel sõna Ismail Ertugile. kaks ja pool minutit, palun austatud härra juhataja, suur tänu, austatud proua volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin alguses kohe selgelt välja öelda, et me, tegemist ei ole sugugi mitte ainult äh, sisserändekriisiga, vaid äh, täiesti selgelt Euroopa poliitikakriisiga, see on selge viimastel kuudel-nädalatel olnud. kakskümmend kaheksa liikmesriiki ei suuda lahendada seda humanitaarkriisi kui me Euroopa Liidus üheskoos seda Äh, tõsiselt ette ei võta, siis see nii jääbki, aga kui me ühiselt lahendaksime selle asja, siis äh, ka tulemused oled. sotsiaaldemokraatide transpordi esindajana tahaksin ma rääkida siis sellest, et mis see mõjud sellel kriisil on transpordile. selle asemel, et ühiseid lahendusi leida, on mõlemad, mõned liikmesriigid hakanud ise oma suppi keetma. enamastele aga ei tule midagi paremat pähe, kui lihtsalt panna piirid jälle üles ja sellega äh, äh, lammutavad nad laiali ühe kõige meie suurema saavutuse Euroopa Liidus, nimelt piirideta vaba liikum-, piiride vaba liikumine. sellega ei mõjutata mitte ainult äh, kauba liikumist, vaid ka viiesaja miljoni inimese vaba liikumist inim-, üks koma kakskümmend viis miljardit iga, reisi iga päev toimub Euroopas, ka majandussektor lööb häirekella, sellepärast nagu kolleegid ka ütlesid, tarneajad lähevad pikemaks, pikendavad tööajad tööandjatele, töövõtjatele ja tarbijate olukord väheneb ja see tähendab seda, et tarbija peab rohkem maksma ja, ja ootama kauem oma kaupa. tooksin teile ühe näite, proua volinik, kuidas äh, piirikontrollid negatiivselt äh, mõju avaldavad logistika. logistikaeksperdid äh, hindavad, et viiskümmend eurot tunnis on lisakulu ühe veoki kohta nimelt siis eh, see on piiril ootamise tasu. Austria-Saksamaa piiril, kus igal aastal mõlemas suunas umbes kaheksa miljonit sõidukit ületavad piiri, kes maksavad ka teetolli, nende jaoks see tähendab neljasadat miljonit lisakulu. sellised stsenaariumid eh, loomulikult tähendaksid eh, Schengeni piiri lõppu ja ühe sihtasutuse kohaselt äh, kaotaks Euroopa Liit kahe tuhande viiekümnendaks aastaks nelisada seitse miljardit eurot oma SKP-st. seega minu sõnum komisjonile ja liikmesriikidele nõukogus mitte lubada tagasipöördumist piiridega Euroopale ja see ei lahenda ka kindlasti humanitaarkriisi, mis meie ees on. suur tänu, härra Ertug. järgmisena ETSR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Slotovskile. palun, teil on kolm minutit. suur tänu, härra juhataja, daamid ja härrad transport äh, on Euroopa majanduse närvisüsteem ja kui tekib selles närvisüsteemis häireid, siis see tähendab tohutuid rahalisi kulusid, saadetised äh, viibivad äh, ja kulud üldiselt tõusevad ja tulemuseks võib olla see, et inimesi hakatakse massiliselt koondama. rändekriisi kontekstis ähm, sellist konteksti me pole varem näinud, äh, probleeme saab olema transpordisektoril palju. minuni poole on pöördunud väga palju autojuhte minu valimispiirkonnast Nemad on selgelt äh, kirjeldanud olukorda Calais piirkonnas Prantsusmaal. lisaks sellele on nad minu tähelepanu pööranud äh, suisa kuritegudele meie teedel äh, ja kui raske on sellistes tingimustes reisida ja tundub, et olukord ainult halveneb väga palju on Poola autojuhte Euroopa teedel, nad on väga olulised meie majanduse jaoks ja mul on hea meel, et mul on võimalust ka täna nende eest rääkida seega me tihti ju ei räägi tavainimeste täiesti tavalistest igapäevaprobleemidest. näiteks on äh, näha olnud pilte, kus äh, visatakse, loobitakse kividega mööduvaid veokeid, kes maksavad äh, siis sõidukite parandamise kulud, kes maksab kinni järelevalve, kas, kes tegelikult oma elule siin kaalu, oma elu kaalule paneb Äh, autojuhid ja ettevõtjad kaotavad samuti nende tööandjad iga päev tuhandeid eurosid. see on ainult üks äh, osa sellest, kuidas äh, sisserändekriis transpordisektorit mõjutab. ka raudteeühenduste sulgemine liikmesriikide vahel on omanud väga olulist mõju ja see, mis toimub praegu Vahemere piirkonnas samuti. tõsiasi, et ühepoolselt on äh, piirikontrollid taastatud Euroopas, äh, mõjutab tervet transpordisektorit, millega äh, nad peavad kuidagi täna toime tulema, kas asi jääbki niimoodi siis ka pikemas perspektiivis? või tegutsema hakkame alles siis, kui meil hakkavad autojuhid hukkuma, kuivõrd nad ei suuda ennast kaitsta selliste rünnakute eest, mille korraldavad sisserännanud või lihtsalt sellepärast, et nad on üleväsinud, ei suuda nad ennast kaitsta. ma kutsuksin siinkohal üles kõiki, aidake rahastada neid investeeringuid, mis parandaksid autojuhtide turvalisust ja ohutust ja üldse transporditöötajate turvalisust. me oleme väga palju raha investeerinud Euroopa Liidus taristutesse, aga me peaksime kasutama ka selle maantee infrastruktuuri kasutajaid olukorras, mis sugugi ei ole see lihtne töötingimusi mõjutab väga negatiivselt see sisserändekriis. me peame andma endast kõik selleks, et aidata eriti neid riike, kes on Euroopa Liidu välispiiridel. kui meie välispiir eh, ei eh, turvata piisavalt, ei aita meid mitte keegi ja Schengeni ala laguneb koos selle stsenaariumi majanduslikud eh, tagajärjed oleksid mitte ainult minu riigile katastroofilised. pöörduksin komisjoni poole jõustage seadusandlust, mis on juba äh. sest seni seda ei tehta. suur tänu, härra Šlatovski. suur tänu ka selle väga selge üleskutse eest. Makis van Miltenburg saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, äh, härra juhataja. tuleb siinkohal tunnistada, et tegemist on peaasjalikult siiski humanitaarkriisiga äh, ja mõnikord saab inimeste kannatused ka arvude keelde tõlkida. transpordisektori jaoks on äh, tagajärjed väga tõsised. eriti problemaatiline on see, et äh, mõned liikmesriigid on koordineerimata tegevust omavahel sulgenud jällegi piirid. see takistab äh, kaupade ja inimeste vaba liikumist. see paneb Schengeni surve alla, nii nagu ka proua volinik ütles. lisaks sellele tuleb arvesse võtta ka teisi murekohti viis kuni kaheksateist miljardit eurot läheks Schengeni ala lagunemine Euroopa majandusele vast-, maksma. süstemaatilised kontrollid äh, maksavad tegelikult juba maanteetranspordiettevõtetele miljardeid äh, eurosid. üks koma seitse miljardit eurot äh, lisakulusid tähendab see auto ma-, kaubavedude tööstuse jaoks. Euroopa peab lahendama sisserändekriisi tuleb kaitsta Euroopa rannikualasid ja Euroopa piire, tuleb rakendada ühtset süsteemi kõikide liikmesriikide vahel ja anda rohkem võimalusi legaalseks sisserändeks. kuid samas äh, tuleb tagada see, et Schengen, Schengen ei laguneks koost äh, ja, ja välispiire kontrollitakse senisest parem. väga oluline on see nii humanitaar äh, seisukohast, aga ka meie transpordisektori hüvanguks. pöördun Euroopa Komisjoni poole, et äh, heitke valgust selle sisserändekriisi tagajärgedele transpordisektoris. ma paluksin, et komisjon ütleks välja konkreetsed arvud, et kui palju see läheb maksma erineva transpordisektoriga seotud valdkondade jaoks ja Euroopa Parlament võiks koostada raporti sel, et me saaksime täpselt aru, kui suurt hinda me maksame äh, selle sisserändekriisi killustatuse pärast. suur tänu, suur tänu, härra von Miltenburg, nüüd saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna rahvasaadik eh, Gonzales Penjas. suur tänu, president pean ütlema, et selle arutelu ettevalmistamisel oli väga palju aspekte, mis on head ja teised, mis mulle muret teevad. ühest küljest olen nõus sellega, et, et tegelega, et migratsiooniküsimusega tuleb väga mitmedimensiooniliselt tegeleda, et välja töötada jätkusuutlikud ja tõhusad eh, lahendused pikas perspektiivis. on väga oluline äh, näiteks eh, rääkida, kui olulist rolli mängivad eh, kaubalaevad eh, triivima jäänud paatinimestega Euroopa vetes. teiseks ÜRO kõrge põgenike esindaja sõnade kohaselt on Vahemeri kõige mõrvarlikum veekogu kogu maailmas need äh, paadikesed, millega üle mere tullakse, on nii haprad ja nii halvas seisundis, et neid ei ole võimalik tuvastada satelliitide abil. ning äh, kaubalaevastikud, kaubalaevad ja nende meeskonnad on väga, mängivad väga olulist rolli abi osutamises, kui tegemaks samast tööd, milleks nad ei ole nii logistiliselt ega, ega äh, ka muudes, ega muudel viisidel ette valmistatud nii et selle, kõige sellepärast on vajalik parandada liikmesriikide võimekust pääste ja otsimisoperatsioonide läbiviimiseks ning samuti tuleb kaubalaevadele anda meil eh, selliseid vahendeid, eh, mil, mis neid aitada võiks ja samuti välja töötada tegevusprotokollid samas on ka selliseid aspekte, mis minu jaoks on murettegev, näitavad näiteks see, et keskkond, keskendutakse küsimustele, mis on seotud äh, konkurentsivõime ja äh, hea turu toimimisega, olen teadlik sellest, et need küsimused on meie jaoks väga olulised, aga teate, mis on eriti murettekitav praeguse arutelu juures, äh, selle juures on murettekitav see, Eh, kuidas eh, tugevnevad aiva inimkaubimistega tegelevad, kaupmisega tegelevad eh, maffiad, kes pakuvad inimestele transporditeenuseid näiteks tuhande euro eest inimese kohta transportides neid näiteks veoautokastides, kuigi samas on olemas ka avamaid liikumisviise, kuigi keegi neile, aga keegi neile sellest ei räägi. tegemist on kuritegudega selliste inimeste suur, suhtes ja ei tohi seda lubada, sest paljud neist hukkuvad selliste transpordivahendite kasutamise tõttu. näiteks viiskümmend kuus inimest hukkus äh, ühes äh, veoautos, mis äh, avastati Austrias. Need inimesed on täiesti kaitsetud, neil ei ole mitte mingisugust informatsiooni, see on häbiväärne, häbiväärne, härrased. ning siin räägitakse Schengeni ruumi heast toimimisest, mina mõtlen jälle selle peale, kui see liikumise sujuvus Euroopas nii meid äh, muret, meile muret teeb, siis äh, miks me leppisime kokku äh, Suurbritanniaga sellises otsuses, mis takistab vaba liikumist Euroopa Liidus, sest sellised ähm, on probleemid mõnikord esimese-teise kategooria omad. me praegusel hetkel väga paljudele probleemidele me tähelepanu ei pööra ja me saadame Euroopa Liidu päästenud rohkem inimõigust ja demokraatiaga suur tänu teile, proua saadik. nüüd roheliste nimel saab sõna eh, proua Karima Deli. palun, teil on sõna. kallid kolleegid, meile räägitakse sellest, millise mõjuga on pagulaskriis transpordisektorile. kõigepealt eh, sooviks öelda, et mind äh, see sõnastus ei, mm, mulle see sõnastus ei meeldi. kui kui hukkusid eh, La Manche'i all pagulased, siis ei olnud raudteesektor eh, võimatud. kui eh, näiteks kuuskümmend saat-, kui kuuskümmend pagulast hukkus ühes veoautos, siis ei süüdistatud selles autotransporti ja kõik, kui inimesed hukkuvad merel, siis ei süüdistada meretransporti. see pagulaste näpuga näitamine Eh, teate, mis see kaasa toob? see eh, tähendab seda, et me hakkame kõik mõtlema nagu fraktsioon ENF. eelmisel nädalal äh, ütles proua Arnotüü äh, transpordikomisjonis raporti äh,, mis puudutas piiri ja rannikuvalve ümbertegemist ning ta ütles seal, et sajad kaubalaevad Äh, olid sunnitud ennast ümber pöörama, sest äh, nad olid sunnitud päästeorga-, päästeoperatsioonides ähm, osalema. olgem tõsised, probleem ei ole pagulastes, vaid probleemiks on Süüria konflikt, kuid eelkõige äh, liikmesriikide võimetus väärikat vastuvõttu korraldada kõigi nende inimeste jaoks komisjon ja minu kolleegid, ma pöördun teie poole ja öelda, ütlen, et me ei saa süüdistada pagulaskriisi enne, kui me pole tõesti kõike teinud selleks, et seda kriisi ära lõpetada. võin teile öelda, et minu kodupaigas on üks linnapea, kelle nimi on äh, härra Karem, kes äh, äh, lõi sellise laagri, kus võetakse selliseid pagulasi väärikalt vastu ja samas, kus näiteks Bulgaarias seotakse inimesi kinni nööriga, teised jällegi ehitavad müüre, et me peame olema kõik Euroopa Liidu väärilised, muidu on Euroopa ainult häbi ära teeninud. me peame eh, olema oma tegevusega Euroopa väärilised, nii et ärgem süüdistagem kõigesse pagulasi. suur tänu, proua saadik ja ma ei näe ausalt öeldes äh, äh, härra Maierit saalis, teda ei ole siin muide. annan, äh, annan, näen siin proua Murvaid, palun, teil on sõna, teil on poolteist minutit. härra president, ma olen siin kojas istunud kuus ja pool aastat ja olen olen hakanud, õppinud mõtlema Euroopa Liidu moodi, see ei tähenda seda, et ma olen kuidagi intellektuaalselt muutunud. kuid ähm, või et minu seisukohad on muutunud, kuid olen teie manipuleerimist ja trikitamist äh, õppinud. üritate, seda, kuidas üritate oma kummalisi ideid avalikkusele müüa teie tallalakujast meedia abil. mida ma öelda tahan, proua volinik on siin, et rääkida hirmsaid asju selle kohta, kui kohutavalt äh, raske on, kallis on sisse seada, siis äh, piirikontroll Euroopa Liidu siseselt on hirmus kallis Euroopa maksumaksjatele äh, lahendus oleks pidurdada massiimmigratsiooni, kuid seda ei juhtu, ma juba näen ette, et tegemist on juba ettevalmistusega järgmiseks avalduseks ehk siis eh, legaalne immigratsioon, avatud uks, eh, lubage kõik Euroopa Liitu, ka see oleks eh, ju võimalik, kui ah, ainult kui need riigid Eh, kes tahavad võtta vastu immigrante, teeks seda ka teised, teil oleks võimalik sellest loobuda, teie pane, surute praegu Ungarit hullusärki. lugupeetud proua, kas te olete nõus vastama härra Boltšaki sinise kaardi küsimusele? jah? see ei olnud pahast fraktsioonist pärit inimene, nii et ma aktsepteerin oma poliitilisi val- äh,. mina ei ole nagu Alde, ütleb proua. Äh, Teil on pooleks minutiks sõna, teil on kolmkümmend sekundit aega. suur tänu selle eest, et võtsite minu sinise kaardi küsimuse vastu. ma ei, olen absoluutselt täpselt, ma olen kategooriliselt vastu alati sellele, mida proua Morvai ütleb, aga seekord ma ei suutnud lihtsalt jätta küsimata, et millele te eh, millele te toetute, kui te väidate, et Schengeni piiride sulgemine ei mõjuta kuidagi liikmesriike? kui, kas te küsite voliniku käest, kuidas ta oma arvud said? kas teil on mingisuguseid, äh, mingit statistikat, mis väidab, et see ei mõjuta kuidagi Euroopa Liidu öö, äh, riike? ma olen väga tänulik selle küsimuse eest, see tähendab, et, äh, et tõlge polnud teda kohane. ütlesin, et Euroopa Liidu piiride sulgemine maksab on kohutavalt kulukas meie kodanike jaoks, aga lahendus oleks sellele massimigratsiooni kinnipidamine, aga seda te ei kavatse teha, sest kõik see, mis te siin teete, on see, et kavatsete teatada, et kõik migrandid peaksid olema legaalsed ja uksed tuleb lahti teha äh, ja mina ütlesin lihtsalt, et ärge suruge meile seda peale uh,. Uh, eh, tahaksin teile meenutada, kallid kolleegid, et teil on pool minutit kõneaega. Eh, pool minutit eh, küsimuse, pool vastuse jaoks. nüüd. järgmisena saab sõna Andur Teli. suur tänu teile president, mitte ainult kriis, mitte ainult äh, ja aina äh, karmim konkurents äh, pole need, millega transpordifirmad peavad kokku ähm, puutuma, vaid ka aina kasvav migratsioonikriis. aina rohkem on piiridel kontrolle, see aga tähendab seda, et vähem kaupa viiakse klientidele ning ähm, kulud aina kasvavad ja seda pikemaks ajaks see on eriti problemaatiline näiteks äh, ähm, äh, riknevatele kaupadele, samuti on see negatiivse mõjuga keskkonnale. sellega seoses me ei äh, saa lubada, et meie ühisturg, meie ähm, ühised saavutused ära kaoks, me peame säilitama senised reeglid, tuleb arvesse võtta ka seda, et et äh, meie äh, tööt-, juhtide töökoht on äh, Euroopa ruum kõigi reeglite, kõigi probleemidega, mis sellega kaasas käivad. turvalised töötingimused on nende jaoks väga tähtsad ja sellega seoses kaheksa kolm üheksa üks määrus tuleb täielikult ellu rakendada samuti tuleb garanteerida veoautojuhtidele Äh, turvalised töötingimused, mõtlen ka muude küsimuste peale, mis võivad äh, veoautojuhtide tervist äh, mõjutada. ärgem unustagem, et näiteks, et turism tule, on oluline osa meie SKP-st ja see näitab, kui tähtis on see sektor, see mõjutab kogu Euroopa majandust. meil peaks olema selline toetusmehhanism, mis Äh, aitaks äh, VKE-dele transpordisektoris ja turismisektoris kaotused tasa teha. tahaksin, et äh, komisjon mõtleks selle mõtte peale. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Jala Sender. kaks minutit suur tänu teile, president, me taaskord näeme siin, kui äh, kõrget hinda maksab äh, Euroopa Liit selle eest, et meil puudub poliitiline koordineerimine ning sellepärast äh, ja ka selle eest, et rahvuslik egoism ja tegemata jäävad tööd on katastroofilise tagajärjega meie rahva ja poli- ja majanduse jaoks praegune tegevus migratsiooniküsimustes on äärmiselt killustatud, äärmiselt isekas ja see tähendab seda, et äh, praegu on see arve meie jaoks veel mitte väga äh, äh, kõrge, kuid see võib väga kõrgeks osutuda ja see tähendab seda, et me ei jõua kunagi selle sotsiaalse ja jõuga õnneliku Euroopani, mida me algusest peale soovinud on hea, et komisjon soovib võidelda Schengeni säilitamise eest ning piiride taasavamise eest. samas tuleb ka mõelda selle peale, kuidas äh, paremini hallata äh, pagulasvoogusid ja ära hoida seda, et neid väärkoheldakse Euroopa Liidu äh, territooriumil. meie võime, ise oleks võinud teha, tekitada lahendused, meil oleks võinud olla humanitaarkoridorid algusest peale ja me oleks võinud leida lahendusi, mis oleks ära hoidnud surma ja kannatused ning ka õhusild Kreekast riikidesse, kes on nõus pagulasi vastu võtma, oleks olukorda lihtsustanud, ka see oleks ka praegusest keerulisest olukorrast meid välja aidanud. kuid selline rida pikki, paljusid vigu ongi meid raskustesse saatnud. praegu räägime sellest, kuidas taaskord avada piire, kuidas eh, paremini lihtsustada teenuseid ja, ja parandada transporditöötajate eh, töötingimusi. tahaksin ühtlasi hukka mõista ka seda, et eh, liikmesriigid toovad, võtavad kasutusele uusi eh, reegleid, et veelgi raskendada vaba liikumist ning selle, sellega nõukogu on teinud pidevalt vigu ja komisjon ei ole samuti olnud alati oma ülesannete kõrgusel ei saa eh, eh, Euroopas pidevalt vähendada sotsiaalseid inimõigusi, aitäh uh,. suur tänu, proua saadik ja järgmisena saab sõna härra Džambatski, poolteist minutit. suur tänu teile, härra president, kallid kolleegid. härra Tiss, proua Tissen praegu toimub arutelu talle ehm, migratsiooniküsimustes ja mul on tunne, et me räägime siin lihtsalt eh, erinevaid keeli, kuigi meil on olemas tõlgid. mul on tunne, et on kolleegid, kes ei saa aru, mis vahe on pagulastel ja migrantidel ja siis on nad hirmus eh, üllatunud, kui näeme, et Pariisis ja Brüsselis on eh, terrorirünnakud. praegune pagulaskriis mõjutab rängalt äh, transpordisektorit. E, rahvusvahelised ettevõtted äh, ja äh, transporditöötajad on mures, kui, et kui kriis jätkub, siis muutuvad kontrollid aina rangemaks ja see võib kaasa tuua rahalisi kaotusi kuni kaheksateist miljardi euroni kogu Euroopa Liidus, mis omakorda ei tekita inimestes soovi äh, reisida Euroopa Liidust, et säilitada Schengenit, et säilitada siseturu toimimist, peaksime tugevdama siseturgudel kontrolli, näiteks Bulgaaria piiril ning ärgem olgem silmakirjalikud, mõned riigid võivad olla Schengeni osad, teised aga mitte, meie bulgaarlased ei soovi olla Schengenis, sest me ei saa sellest mitte mingisugust kasu. teisest küljest aga Euroopa Liit äh, üritab kokkuleppeid sõlmida Türgiga ja palume, et Türgi kaitseks meie piire ning äh, me hääletasime seda lepet täna ning äh, Tahamel ütles, et türgi keelest saaks Euroopa Liidu ametlik keel, see on suur viga. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, härra Džambatski, teie eelkõneleja Ilnesa Jelasender Krooviks sooviks teie käest midagi küsida. ta esitas sinise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama? Madam, palun olete väga mõistev, härra president, sooviksin äh, meenutada härra saadikule, et terroristid ei olnud ei immigrandid ega pagulased, vaid Euroopa kodanikud. seegi pole, seega pole keegi siin eksinud, võib-olla teie ise olete eksinud. Äh, proua kolleeg selles pole küsimus, see on, äh, see polnud küsimus, see oli lihtsalt äh, äh mingisugune väide, äh, te rikkusite parlamendi reegleid, aga ma vastan siiski, tulge vaadake Türgi, Bulgaaria piiril, kes on illegaalne immigrant ja kes on pagulane. Te väidate, et paljud noored kolmekümneaastased mehed Eh, kas te arvate, et need on samad teie, eh, teie meelest eh, kui emad lastega, tulge ise vaadake Türgi, Türgi, Bulgaaria piiril, järgmisena proua Bilbao Varandiga. suur tänu teile, president, volinik, sellel nädalal me oleme rääkinud pikalt pagulaskriisi humanitaar- ja majandustagajärgedest. uued piirikontrollid, see tähendab lisakulusid transpordisektorile kaheksateist miljardi euro eest, vähemalt Euroopa Komisjoni hinnangutel. see tähendab seda, et see kolm, kolmekordistab meie eh, kulusid, mis toovad kaasa, mida toob kaasa kokkulepe Türgiga. ning see tähendab seda, et meie transpordivõrgud eh, lähevad veel kulukamaks, kui eh, seni praegu nad maksavad meile ühe protsendi SKP-st. SKP sellega seoses tahan teile käest kahte asja küsida, mida saab komisjon teha selleks, et ära hoida ühepoolseid populistlikke eh, otsuseid inimeste ja kaupade vaba liikumise takistamiseks. teiseks, mida eh, kavatsete te teha eh, nende kulude vähendamiseks, mis muudavad Euroopa Liidu konkurentsivõime aina väiksemaks, aitäh! suur tänu, proua Bilbao Barandica, järgmisena Marie-Christine Vergea, teil on kaks minutit kõneaega, palun. suur tänu, härra juhataja, et te teete nii palju jõupingutusi kõikides Euroopa Liidu keeltes kõneleda. tõesti, transpordi, äh, veokid, äh, vabandust, äh, alused on päästnud inimesi, tuhandeid inimesi Vahemerel, tuleb tervitada seda, need alused on teinud oma tööd, on pidanud kinni rahvusvahelisest õigusest, nemad küll äh, ja ÜRO inimõiguste volinik ütleb, et järjest rohkem ja rohkem on aga selliseid äh, laevu, kes muudavad oma marsruute selleks, et mitte korku põrkuda äh, põgenike alustega kakskümmend äh, kolmkümmend tuhat inimest on hulkunud hukkunud vahemerel kolm tuhat seitsesada aastal kaks tuhat viisteist see on rekord jah tõesti euroopa liit on sisserännutele kõige surmavam piirkond ehm, küll on lubatud lisavahendeid, Itaalias on jõudnud aga ainult viis miljonit eurot, kuigi itaallased on äh, sadu miljoneid ise kulutanud. Äh, kasutatakse igasuguseid vahendeid, ka sõjalisi vahendeid, need on väga kallid vahendeid, aga puudutab ainult jäämäe tippu Äh, smugeldajad äh, organiseerivad oma töö ümber, äh, sisserännanud võtavad järjest rohkem riske ja, ja, ja maksab see ülevedamine järjest rohkem ja rohkem, sealhulgas ka Euroopa Liidu sees. see inimestega kaubitsemine on muuseas kolmas sissetulek kuritegelikele jõududele pärast relvi ja uimasteid mida rohkem on meil kinniseid piire, seda rohkem teenivad äh, Äh, inimsmugeldajad. kasutati miljoneid selleks, et piirid kinni panna ja mis on siis tulemuseks? see raha oleks olnud palju kasulikum äh, selleks, et äh, tagada pagulaste õigustest kinnipidamine rahvusvahelise õiguse kinnipidamine euroopa liidu liikmesriigid peavad võtma oma osa sellest humanitaarkriisist mis on maailmaülene me peame käivitama ühtsed ühenduse operatsioonid selleks et tagada inimeste päästmine merel tuleb avada humanitaarkoridorid ja ei tohi lubada seda, et inimesed peavad pidevalt võtma järjest suuremaid riske selleks, et Euroopasse jõuda. meie liikmesriigid peavad kinni pidama rahvusvahelisest õigusest ja Euroopa Liidu õigustest ja kui nad oleks kinni pidanud siis sel-, nendest äh, sätetest, siis sellist sürri arutelu meil täna siin ei olekski. suur tänu, kolleeg Veržia. järgmisena saab sõna kolleeg Pospišil, palun. ma tänan kõigepealt tahan tänada volinik kogu info eest, mis ta jagas, ma olen täiesti päri. jah, ma olen kirjutanud ka artikli Schengeniga seonduvate ohtude kohta Tšehhimaal ja ma usun, et kui me kaotame Schengeni, siis läheb see maksma viissada miljonit eurot ainuüksi Tšehhile, aga kokku viis kuni kaheksateist miljardit ja see on tohutu kahju igal aastal Euroopa Liidule. ma arvan, et need on õiged arvud, proua volinik, teil oli õigus. on teisigi probleeme kui sisepiiridel kontroll säilib. jah, need, kes piire tahavad ületada, neid mõjutab see oluliselt, kui nad lähevad tööle või mõnda teise riiki reisivad Euroopa Liidus. see mõjutab ka lühiajalisi turismi eesmärgil tehtavaid reise tohutud mõjud, mitte ainult majanduslik kahju, vaid ka vaimne kahju, inimesed eh, lihtsalt loobuvad reisimisest, üksteisel külas käimisest. ja tuleks rääkida ka nendest arvudest, üldse Schengeni eh, usaldusväärsus, paljud eurooplased ei usalda Schengeni süsteemi, Schengeni ala, paljud leiavad või väidavad, et Eh, nad on sisepiiride taaskehtestamise poolt, sest nende arvates Euroopa Liit ei suuda toime tulla korralikult rändekriisiga. volinik, meie leiame, et Schengen on ülioluline ja sellepärast tuleb arvestada ka avaliku arvamusega. ja kohe teha ettepanekuid meetmeteks, mis aitavad võidelda inimkaubitsejate vastu ja rändekriisiga toime tulla. ma olen tõsiselt mures ka kohustuslike kvootide pärast, sest kui need kehtestatakse, siis see meie usutavust, Schengeni usutavust ei suurenda. ma tänan. nüüd saab järgmisena sõna Francisco Assis. komissaria ma tänan, proua volinik. Schengeni piirkonna osaline peatamine on omanud negatiivseid tagajärgi, kõige hullemad tagajärjed on rändekriisil olnud selles plaanis. ja ka ma ei räägi eh, siin komisjonis, kui ma räägin Euroopa Liidu tegemistest, komisjon on välja pakkunud terve rea meetmeid rändekriisiga toimetulemiseks ja ei saa seda eitada, aga probleem on teatud liikmesriikidega. hiljuti me nägime seda, kuidas terve rida Euroopa Liidu liikmesriike hakkasid võtma meetmeid, mis on selgelt vastuolus Euroopa Liidu projekti aluseks olevate põhimõtetele. me kuuleme, kuidas valitsused räägivad äh, välistustest, erandite tegemisest mõnikord kõlavad lausa ksenofoobsed avaldused. E, nende asjadega tuleb tegeleda ja nüüd me näeme, kuidas Schengeni eeskirja tahetakse peatada, aga Schengen on peatähtis Euroopa projekti jaoks. see on üks e, aluspõhimõtteid Euroopa Liidus, et inimesed saavad vabalt liikuda ja peale negatiivsete majanduslike aspektide tuleb mõelda ka kahju peale, mis sünnib Euroopale tervikuna. Euroopa projekt on ohtu sattunud selliste tegude tagajärjel. ja nagu teisedki kolleegid ütlesid, majanduslikud tagajärjed on väga-väga rängad, nii et ma kutsun üles komisjoni jätkama oma jõupingutustega ja tuleb panna liikmesriigid oma kohustusi täitma ja Euroopa vaimust kinni pidama. Äh, ma tänan saadik Assis ja nüüd saab sõna Agnes Jonharius, palun. ma tänan, proua volinik, viim-, möödunud kuul ma sõitsin kaasa ühe Hollandi veoautojuhiga öösel ja minu jaoks oli see üsna põnev sõit. ehkki Calais laager on nüüd likvideeritud, siiski olukord ei ole sugugi turvaline. ja tööandja olla öelnud, et Belgias ei peaks äh, peatuma või pärast Belgiat ei peaks enam peatuma ja Prantsuse piiri lähedal me nägime ka, kuidas pagulased äh, varitsesid äh, maantee ääres ja me teame, et jälle on olnud juhtumeid, kus pagulased on ennast peitnud veoautodesse. Mm, väga palju on olnud sellelaadseid juhtumeid ja ma mõistan komisjoni, kui nad ütlevad, et ollakse mures, milline majanduslik mõju on selles, kui piirid eh, kinni pannakse, aga ma tahaksin teilt midagi küsida. Eh, eh, jah, võib-olla tuleks rohkem rõhku panna paremale koostööle Euroopa Liidus, aga tähtis on ka kaitsta paremini tööandjad transpordisektoris. ma tänan. ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor. ja kõigepealt saab sõna Sean Kelly, palun ma tänan, jah, ma tean, et on probleeme transpordisektoris, mis seonduvad äh, sisserändega, aga ma ei, ei teadnud, asi on nii hull, nagu siin kirjeldati. jah, arvud, äh, mis meile esitati, on üsna ebaselged, te räägite siin viiest kuni kaheksateistkümnest miljardist, kas tegu on viiega või kaheksateistkümnega, siin peaks olema ikkagi täpsem, see on suur vahe vahel aga jah, tõesti, see on väga tõsine probleem ja ma olen rääkinud eh, inimestega eh, ja tean, et on tohutud probleemid nüüd Kalees eh, maale tulekul ja nagu öeldi, ka elud on lausa ohtu sattunud ja see, palju sellest, mis on toimunud, täiesti erakordne, nii et on vaja tegutseda äh, ja eh, olukord turvalisemaks muuta meie kodanikele, kes toimetavad kaupasid üle kogu Euroopa Liidu. ja komisjon jah, eh, üritab legaliseerida rännet, eh, sest vastasel korral edasi liikuda ei saa, sest kui illegaalselt talutakse, siis tulemuseks on kaos. jah, komisjon üritab tegutseda ja liikmesriigid peavad tegema koostööd, see on ainus viis äh.... suur tänu ja nüüd härra Andris Paminkins. ma tänan, kallid kolleegid. millest me siin räägime? järgnevast rändekriis mõjutab transpordisektorit, aga rändekriis mõjutab kõiki valdkondi ju, kogu Euroopa projekti kui me analüüsime põhjuseid, miks rändekriis on niivõrd ulatuslik eh, ja meieni jõudnud, siis on vastus ainult üks. välispoliitikas on tehtud suuri vigu. meie, Euroopa Liit, oleme neid toime pannud eh, koos ja iga Euroopa Liidu liikmesriik ka üksinda võttes viimastel aastatel. migrandid tulevad nendest riikidest, kus meie eurooplastena ausalt öeldes oleme sõdinud, nad tulevad piirkondadest, eh, kus meie ja meie liitlased on tegutsenud. Nad eh, tulevad nüüd meie juurde ja paluvad meilt abi. Eh, suur tänu. nüüd Ivan Jakovtšitš. härra president suur tänu, et äh, annate mulle võimaluse rääkida, ma loodan ka, et teisedki kolleegid Aldet saavad sõna, sest algusest ei öelnud, kas kõik sõna ka saavad. jah. Äh, Schengen on kahtlemata üks kõige suuremaid väärtusi, mis Euroopa Liit on saavutanud. Schengen ei ole pelgalt piiride hõlbus ületamine või järjekordade puudumine Schengenis piiridel, see on midagi hoopis enamat, tegemist on sümboliga. ja sellepärast peab Schengen säilima ja meil on vaja teha kõik, mis meie võimuses selleks. rändekriis on tohutu väljakutse ja seda ei ole lihtne lahendada ma tean, et siin on ka, räägitakse tohututest kuludest, tohututest rahasummadest, aga Schengeni on meie vabaduse sümbol, nii et ma eeldan, et komisjon ja liikmesriigid teevad kõik Schengeni säilimiseks. Uh, now... suur tänu. ja nüüd teie kolleeg samast fraktsioonist. Josef Aria, Josef Aria. suur tänu me räägime piiridest, Schengenist, rändekriisist. aga Vahemeri on maailma kõige surmavam paik praegu rändajate jaoks. jah, äh, tuhanded, kes tahavad tulla seaduslikult, on sattunud inimkaubitsejate maffia küüsi selle asemel ja Vahemerelgi on piirid välispiirid ja samas neid ei ole võimalik sulgeda, nagu saaks teha mujal Euroopas. alused on pääste- ja otsinguoperatsioonides esiliinil ja käesoleva aasta alguses pea kolmandik, kes päästeti Vahemerel, päästeti kommertsaluste poolt. nii et me tahaksime rõhutada äh, volinikule, kuivõrd oluline on Vahemerel tegeleda rändekriisiga. ja Euroopa Mereohutusamet tuleb samuti kaasata, tema rolli tuleb tugevdada. Uh, now uh, I would like please about uh, speech of Madam Commissioner ja nüüd järgmisena saab sõna proua volinik Mariann Tyson. Ähm, austatud äh, härra juhataja, kallid kolleegid, äh, ma tahaksin teid äh, tänada südamepõhjast sellest, selle väga huvitava arvamuste vahetuse eest, tegelikult tõesti väga põnev tõsi see on, et Euroopa Komisjon on selle asjaga vägagi seotud. meie prioriteet number üks on selle sisserändekriisi kontrolli alla saame, saamine ja me tahame teha kõik, et ennetada terrori levikut. täna me räägime siin aga sellest, kuidas see sisserändekriis on mõjutanud transpordisektorit ja ma arvan, et sellele peaksimegi siis nüüd keskenduma. piirikontrollid, mis on taastatud Euroopas, on kõik ajutist laadi ja peavad ajutiseks jääma ning äh, need tuleb selle aasta lõpus kõik jällegi kaotada. pärast seda, kui on mööda saanud see kaheksakuune periood, mis on lubatud ja komisjoni poolne hinnang jõudis teieni neljandal märtsil selle kohta, et kuidas Schengeni ara, alas jälle norm, normaalne olukord taastada ja meie aluspunkt on see, mida toetab ka teie koda. nimelt Schengen on Euroopa integratsiooni üks kõige säravamaid äh, saavutusi ja me peame endast kõik selleks, et Schengeni alalas olukord normaliseeruks seda me oleme öelnud ka oma teatises, et kui palju Schengeni reeglistiku mitte järgimine maksma meile läheb, mida läheks maksma see, kui Schengen lammutatakse ja mida tähendab see vabale liikumisele, need on kosmilised summad, millest me räägime ja nii kiiresti kui võimalik tuleb seega siis piirikontrollid täiesti kaotada. me oleme ette näinud mitmeastmelise tegevuskava. seal on öö, sisaldatud ka teatud kriteeriumid, mis tuleb siis täita liikmesriikidel. komisjon kavatseb olukorra arenemist sisepiiridel hoida tähelepanu all, aga ka meie välispiiridel ja tõesti on hinnanguid selle kohta, mida läheb maksma see kõik transpordisektorile Äh, jah, äh, need hinnangud on erinevad, äh, kõiguvad viie ja kaheksateistkümne miljardi vahel. aga kohe, kui jõuab meieni lisainfot, jagame seda ka teiega selleks, et meil oleks äh, loomulikult kõigil parem pilt selle kohta, kui palju see kokku kõik meile maksma läheb. mis iganes see aga ka maksab, on kõige olulisem see, et äh, Schengen normaliseeruks ja niimoodi kukuksid jällegi kulud transpordisektorile, kes on tõesti kannatanud. meid kõiki on see tugevalt puudutanud ja loomulikult mitte ainult transpordisektorit ei ole see mõjutanud, aga kui me Schengenist loobume, ja kaotame kontrolli, siis äh, tähendab see tervele meie majandussektorile, kõikidele kodanikele suuri kahjusid ja mõjutab see loomulikult ka tööd piiriüleselt. ja sellepärast ma arvangi, et me mõistame selle probleemi tõsidust ja jõuame kokkuleppele selleks, et teha lõpp ka sellele sisserändekriisile. ja ma loodan, et meie transpordi ühisturg ja kaupade ja personali vaba liikumine taastub ka transpordisektoris, mis on ju oluline meie terve majanduse jaoks. ma kinnitan teile, et Euroopa Komisjon, kõik Euroopa Komisjoni liikmed, ka ähm, volinik Pultš, kes vastutab transpordi eest, võitlevad äh, selle eest, et saa-, tagada koordineeritus liikmesriikide poliitikate vahel. ka see on väga tähtis. suur tänu selle arutelu eest, see oli tõesti väga huvitav. suur tänu, härra juhataja! suur tänu! proua Tyson, suur tänu teile. suur tänu, et te osalete meie arutelul.